resolutsiooni ettepanekut. kõigepealt Iraan, Roxana Saberi juhtum. ja kõigepealt saavad sõna resolutsiooni eelnõu autorid, härra Kelam, kaks minutit. ma tänan, proua president. Iraan on kurikuulus selle poolest, et ta rikub inimõigusi. juba veel eile räägiti sellest meie inimõiguste alasel mõttevahetusel. aga täna me käsitleme Roxana Saberi juhtumit. tegemist on ajakirjanikuga, kelle kohtuistung toimus kolm nädalat tagasi ja ta mõisteti kaheksaks aastaks äh, vanglasse spioonitegevuse eest proua Saveril ei olnud juurdepääsu oma advokaadile ja juba terve kuu jooksul ja tal ei olnud ka mingit õigust saada õiglase kohtumise osaliseks kohtuistungilt, sest see toimus suletud uste taga. nüüd sellepärast on ta kuulutanud välja näljastreigi, see on kestnud juba kaks nädalat ja tema tervis on väga halvas seisus ja sellepärast me oleme täna siia kogunenud, et saata sõnum Iraani ametivõimudele, me mõistame hukka selle süüdistuse, mille Iraani revolutsioonikohus määras kaheksateistkümnendal aprillil kaks tuhat üheksa ja me nõuame, et proua Saberi kohe ja tingimusteta vabastataks, arvestades, et kohtuistung toimus suletud ukse taga ja ilma õigusliku menetluseta. ja tahame ka öelda, et Iraan on kurikuulus oma massiliste süstemaatiliste avalike hukkamiste tõttu, kas kividega surnuks viskamise või ülespoomise läbi. selliseid mm, eh, surmamõistmisi on ka alaealistele. ma tänan, härra Kelam, järgmisena saab sõna härra Meier kui kaasautor. kaks ja pool minutit. ma tänan. viimasel kahel aastal me oleme palju, viiel aastal oleme palju arutanud Iraani ja seda seitsmekümnenda aastate lõpust äh, ja mm, ka enne oli probleeme, sest Pehlevi valitsus ka ei esindanud rahva tahet. aga eelmisel valitsusel oli rahva toetus suurem taga, aga samas välismaa survel kaotas eelmine ähm, välisminister oma amet, peaministri oma ametikoha. ja kõige selle tulemusena hakati välisvõimusid pidama survevahendiks ja vaenlaseks. nüüd öö, äh, otsit-, Iraan konflikti Iisraeli ja USA-ga on äärmiselt sallimatu omaenda kodanike suhtes. kohtuvõimud ja armee on valitsejate taskus ja religioossed fanaatikud on võimul Iraanis ja inimesed ei saa enam kellegi teise poolt hääletada kui nende poolt naised ja vähemused on kõrvale heidetud, tihtipeale eh, viiakse avalikult täide surmanuhtlusi ja seda kõige barbaarsematel meenu-, meetmetega. samuti on opositsioon eh, surve all, opositsiooniliikmed on pidanud põgenema teistesse riikidesse ja me näeme, kuidas opositsiooniliik-, mitmed opositsioonilised parteid on lausa terroristide nimekirja kantud. parlament äh, on kõige selle vastu väga avameelselt välja astunud ja me leiame, et välissekkumise teel, sõjalise vägivalla teel ei ole võimalik muutusi esile kutsuda Iraanis. see ainult varasemal ajal näidanud, et sellest režiim ainult tugevneb paljud inimesed, kes vihkavad praegust valitsust, ometi asuvad sellisel juhul kaitsepositsioonidele härra Meier, te räägite palju pikemalt, kui teil on aega ette nähtud. härra Kasaka, palun, kaks minutit. ma tänan, härra president, esimesel mail, see on töötajate püha läänes, samal ajal ka toimuvad kampaaniad Iraani pärast. Iraanis mitte ainult ei protesteerida töötajate olukorra suhtes, vaid ka äh, näiteks äh, Delara Darabi ülespoomise tõttu, keda süüdistati mm, kuriteost, mida ta ei olnud toime pannud ja ta oli vaid seitsmeteistkümne aastane. Amnesty International äh, on rääkinud neist juhtmetest, juhtumitest. ja Delara Darabi on järjekordne äh, religioosse fanatismi ohver Iraanis. ja inimõiguste kaitsjad Iraanis on heidetud mm, vanglasse. üks opositsionäär on kividega surnuks loobitud ja Kilani provintsis on veel üks eh, selline kohtuotsus välja kuulutatud. ja samas öö, eh, oleme me kuulnud äh, Keim organisatsioonilt, et Iraanis on rohkem surmanuhtlusi kui kusagil mujal. Äh, Enimi vanglas äh, on veel neli inimest praegu surmamõistetute kongis ja nad mõisteti surma neljandal mail, see on mõni päev tagasi Äh, äh, see praeguse režiimi brutaalsus ei ole mitte ainult äh,, ei saa süüdistada sellesse äh, Iraani fundamentalistide režiimi, vaid ka Euroopa Liidu riike ja valitsusi, kes vaikivad selle ära, osas, mis toimub Iraanis ja see paneb ohtu rahu kogu maailmas. ja see on vastuvõetamatu, mis toimub Iraanis. kõik see süvendab ainult probleeme Lähis-Idas. ma kutsun üles Euroopa Parlamenti mitte hülgama Iraani rahvast, vangistatuid ja surmamõistetuid selles riigis. järgmine koosseis peab nende küsimustega edasi tegelema. ma tänan, härra Kasaka. ma andsin teile veel kolmkümmend sekundit, sest te viimane sõna, kord esi-, ütlete siin parlamendis, härra Matsaki. ma ei hakka üle kordama seda, mida on Iraani režiimi kohta öelnud, mis on halastamatu, aga ma tahaksin rääkida äh, teisest aspektist, äh, sellest, mida härra Meier juba rääkis, Iraan, see on tuhandete aastase kultuuri ja tsivilisatsiooniga riik, aga samas on praegu õiglus, äh, kodanikuõigused jalge alla tallatud ja väga halvas seisus ja ka ei saa jätta süüdistamata lääneriike selle pärast. ärgem unustagem, et USA ja Suurbritannia on aastaid toetanud, relvastanud ja võimul hoidnud kohutavaid, kohutavat diktatuuri, šahi režiimi Iraanis ja kui ta lõpuks kukutati, siis islami ekstremistid leidsid viljaka pinnase, tulid võimule ja on nüüd ainult süvendanud viha lääne vastu USA järjestikused administratsioonid on kehtestanud nüüd drastilisi sanktsioone Iraanile, aga see on ainult süvendanud Iraani rahva kannatust ja viha lääne vastu. loodetavasti USA uus president Obama, kes on näidanud juba, et ta eelistab oma ajuga võidelda, kui rusikatega kakelda, erinevalt eelmisest presidendist Bushist see annab lootust, et Iraani rahva olukord muutub ja suhted läänega paranevad. see aitab tavalistel iraanlastel mõista, et lääs tahab olla nende sõber ja mitte vaenlane. ja lõpuks Iraani rahvas peab ise selle Iraani fundamentalistliku režiimi kukutama, mis kontrollib nende elusid ja põhjustab selliseid kannatusi, nagu selle juhtumi puhul, mida me siin täna arutame ja tõesti, ma lõpetasin kümme sekundit varem, kui plaanisin. suur aitäh, härra Matsakis! proua Tomaševska, kaks minutit, palun proua president, daamid ja härrad. Roxana Zaberi on kolmekümne kahe aastane ajakirjanik, kellel on äh, topeltkodakondsus, kes on lõpetanud mitmeid ülikoole Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja Iraanis. ajakirjanikuna Iraanis mõisteti talle kaheksa-aastane vanglakaristus äh, äh, valesüüdistuse alusel, et ta on spioon. ta apelleeris need süüdistused ja on, peab näljastreiki. ta on nüüd näljastreigi lõpetanud ja ootab oma edasikaebamise tulemust. Iraan on tuntud avalike hukkamiste poolest, on hukatud ka alaealisi, seetõttu nõuame, et proua Saberi vabastataks ja et talle võimaldatakse õiglane kohus me peaksime avaldama survet äh, Iraanile selleks, et sellised kohutavad äh, tavad lõpeksid. suur aitäh, proua Tomaševska. nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, alustades proua Andrikenega Rahvapartei nimel ühe, poolteist minutit. proua president, räägime täna Roxana Saberist, ta on on Ameerika, Iraani äh, ajakirjanik, kes töötas ABC, ABC raadio, BBC ja Lõuna-Aafrika televisiooni heaks. talle esitati süüdistus espionaažis ja ta mõisteti kaheksaks aastaks vangi, ta alustas näljastreiki. esimesel mail viidi ta üle vangla haiglasse, tema tervis oli väga õrnas seisus. me teame, et tal ei olnud ligipääsu juristile viis nädalat, tema äh, kohus ei olnud läbipaistev, eile teatas BBC, et kaheteistkümnendal mail, see on siis järgmisel nädalal, vaatab äh, apellatsioonikohus üle tema apellatsiooni, aga kohtupidamine leiab jällegi aset suletud uste taha. me mõistame hukka ka revolutsioonilise kohtu, kohtuotsuse Roxana Saberi koha pealt, ma arvan, et on äärmiselt oluline nõuda, et Iraani ametivõimud peaksid kinni kõikidest rahvusvahelise inimõiguse instrumentidest, eriti mis puudutab äh, rahvusvahelist poliitiliste ja inimõiguste äh, deklaratsiooni, mis tagaks talle õiglase kohtupidamise. suur aitäh, härra Palekis, sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit suur aitäh, proua president! selle istungjärgu viimasel päeval, sellel meeldival kevadpäeval, oleks tore, kui me näeksime, et see traditsiooniline viimane päev, kus on kiireloomuliste küsimuste arutelu, et siin ei oleks ühtegi punkti päevakorras. kahjuks on tegemist aga ainult illusiooniga. täna öö, äh, on kahjuks päevakord täis kuigi me ei suutnud siia panna kõiki väga keerulisi olukordi. me ei räägi siin mitte esimest korda Iraanist, aga seekord räägime me Roxana Saberi illegaalsest vangistusest. esimene kord vahistati ta väikse rikkumise eest, kuigi veini ostmine Iraanis on ebaseaduslik, siis väideti, et ta töötab ajakirjanikuna ilma korraliku akreditatsioonita ja hiljem süüdistati teda selles, et tegemist on Ameerika spiooniga. see kõik leidis aset ühepäevase kohtuasja käigus ilma tunnistajateta, ilma avaliku süüdistuseta. ja see ei ole mitte esimene kord, kui Iraani ametivõimud äh, talluvad jalge alla inimõigused. me teame Delara Tarabi hukkamisest, Mariam Maleki ja teiste ajakirjanike vahistamisest, need on ainult mõned näited. niisiis kahjuks peame tun-, tunnistama, et Iraani fundamentalistid jätkuvalt äh, kasutavad poliitilisi kohtumõistmisi selleks, et Iraani vabamõtlejaid alla suruda. kahjuks jätkab Iraan ka eneseisolatsioonipoliitikat ja ei kavatsegi ära kasutada rahvusvahelise kogukonna Ameerika Ühendriigi uusi algatusi. dialoog on alati mõistlikum kui vastuseis. aga praegusel juhul teen ettepaneku reageerida sellele küsimusele väga rangelt. peame nõudma, et Iraani režiim peaks kinni rahvusvahelistest standarditest. suur aitäh! nüüd peaks sõna võtma proua Krupa, aga teda ei ole saalis, nii et annan sõna härra Stevensonile pooleteiseks minutiks. suur aitäh, Roxana Saberi ajakirjaniku eh, vahistamine eh, spioneerimissüüdistusega on äärmiselt häbiväärne ja järjekordne kohutav eh, kuritegu selles pikas nimekirjas, mille Iraani fašistlik režiim on toime pannud eelmisel reedel, nagu Paolo Kassaka meile ütles võtsid hukkajad kahekümne kolme aastase tüdruku tema vangikangust, kangist viies ta äh, hukkamisruumi ja talle ei antud võimalust kuidagi ennast äh, kaitsta äh,. Delara Talabi poodi kuriteo eest, mida ta väidetavalt pani toime äh, seitsmeteistaastaselt äh,. see iseloomustab Iraani keskaegset praktikat, kus hukatakse naisi, lapsi, isegi rasedaid naisi, on igapäevased, see, need on igapäevased faktid, aga samas on meil president siin parlamendis endiselt veel inimesi, kes toetavad seda korruptiivset ja kohutavat režiimi. just nagu need Euroopa ettevõtted, kes jätkuvalt on ärisuhetes Iraaniga nende silmad ja kõrvad on suletud allasurutute karjetele häbi neile ja häbi nende brutaalsetele mulladele. peaksime siiski meeles pidama ajaloo õppetunde. kõik fašistlikud režiimid on määratud läbikukkumisele. vabadus ja õiglus alati võidab äh, kurjuse üle. suur tänu. härra Stevenson, nüüd äh, lähme vaba mikrofoni juurde. ja härra, kes oli sõna soovinud, soovis äh, kommenteer-, kommentaari esitada. tänan. Mm, asi oli ebaõiglane. mind, mul võeti mikrofon ära minu kõne käigus. mineviku suhtumine ongi tekitanud praeguse režiimi. Need, kes praegust režiimi vihkavad, olid selle sünni juures. me ei saa selle režiimiga koostööd teha. aga äh, loomulikult äh, mure lapseks on äh, energiasõltuvus sellest režiimist. nii et nüüd ma lõpetan. tänan, härra Piisli soovib samuti sõna. palun, teil on üks minut. tänan, soovin toetada eh, kolleeg, isegi kui ta on šotlane, Stuart Stevensoni. Pärsia, nagu me kõik väga hästi seda teame, oli üks eh, vana aja suuremaid eh, tsivilisatsioone maailma ajaloos. paljud iraanlased on toredad, sündsad inimesed. Struan rääkis südamepõhjast ja tal on täiesti õigus. ükski, ükski mees ei saa panna kätt, naist, tõsta kätt naiste või laste vastu ja e, ta hiljem veel sellest, sellega uhkeldada. mida meie parlamendis saame teha, me saame lihtsalt e, sõimata ja hurjutada neid selle brutaalsuse ja julmuse pärast. minu ainus järeldus, proua president on see, et me peaksime, peaksime toetama demokraatlikke tsiviliseeritud iraanlasi, tegema nendega koostööd selleks, et äh, garanteerida tsiviliseeritud humanitaarse valitsuse ametisse astumine ja äh, mõrtsukad tuleb hukka mõista. suur tänu. rohkem ei ole äh, sõnasoove ning Euroopa Komisjoni nimel saab nüüd sõna härra volinik. proua president, Euroopa Komisjon jälgib väga tähelepanelikult proua Roxana Saberi juhtumit ja sealhulgas ka edasikaebuse seisu. apellatsiooni taotlus anti sisse eh, möödunud nädala alguses. me oleme mures proua Saberi tervise üle ta on näljastreigil praegu ja äh, tema isa ütles, et ta alustas näljastreiki kohe pärast seda, kui ta mõisteti kaheksa aasta, kaheksaks aastaks vanglasse süüdistatuna spionaažis. Euroopa Komisjon leiab, et proua Saberi kohtuasi, mis toimus suletud uste taga, ei täitnud miinimumnorme, mis taganuks õiglase läbipaistva kohtu protsessi. me toetame täielikult nõukogu Tšehhi eesistuja deklaratsiooni kahekümne seitsmendast aprillist kaks tuhat üheksa, mis puudutab proua Saberi juhtumit. me loodame, et mm, Iraani eh, kohus siiski eh, viivituseta tagab õiglase eh, kohtuliku menetluse komisjon on väga mures selle üle, et olukord inimõiguste vallas ja põhivabaduste vallas Iraanis halveneb üha. hiljutine Delara Tarabi hukkamine esimesel mail kuriteo eest, mille ta olla toime pannud, kui ta oli alaealine, on veel üks kinnitus selle kohta, kuivõrd hull olukord on ka antud juhul andis Euroopa Liit välja deklaratsiooni, kus ta mõistis otsustavalt hukka toimunu. komisjon on korduvalt üles kutsunud ja teeb seda ka edaspidi, üles kutsunud Iraani ametivõime kinni pidama oma rahvusvahelistest kohustustest inimõiguste vallas. samuti kutsunud teda üles kut-, kinni pidama inimõiguste ülddeklaratsioonist ja kodaniku- ja poliitiliste õiguste konventsioonist. inimõiguste olukorra paranemine Iraanis on meie jaoks äärmiselt tähtis ja selleks me vajame poliitilist dialoogi Iraaniga juba lähitulevikus. ma tänan, härra volinik. kallid kolleegid, arutelu selle küsimuse üle on nüüd lõppenud ja hääletus toimub kohe pärast seda, kui me oleme järgmised kaks mm, resolutsiooni läbi arutanud. nüüd on olukord Madagaskaril meie arutelu objektiks. kõigepealt saavad sõna resolutsiooni eelnõu autorid